Now, is it fixed? Is it okay? Yes. yes. Now it's okay. Thank you. Thank you. Now apparently it's... kena, tundub, et süsteem äh, toimib, meil on erakorraline koosolek, äh, libe komisjoni oma ja see toimub paralleelselt äh, täiskoguga, suur aitäh, et tõite ohvri plenaari altarile, olete kohal, teeme kiiresti meil on äh, vaja hääletada, niisiis äh, eelkõige ja esiteks äh, palun pange valmis elektroonilised hääletuskaardid, kõigile kehtib see. palun pange valmis. nii, räägime, milles on asi. täna on mitu hääletamist. teine hääletamine on vastavalt reeglile kakssada neliteist meie kodukorrast on koordinaatori soovitus punkt kümme punkt kolm Äh, millele esitab väljakutse üks poliitiline fraktsioon. tegemist on koordinaatorite tagasiside märgukirjaga kuuendast novembrist, mis puudutab Kataloonia piirkonna komiteed vabariigi kaitseks äh, terroristlike organisatsioonide nimekirja lisamiseks. ECR fraktsioon on teinud äh, siin soovituse koordinaatorite koosolekutele mitte seda kaasata, üks fraktsioon on aga lisanud kinda sellele ja meie peame kontrollima üle kas toetame seda koordinaatorite soovitust või mitte. aga esiteks läheme me päevakorrapunkti juurde, mis on peamine päevakorrapunkt, nimelt Euroopa Andmekaitse Inspektori Ametisse nimetamismenetlus. eile oli meil kuulamine, olid kolm kandidaati võrdselt ja öö, hästi kuulasime nad ära, nüüd on meil siis kolm kandidaati. keelerežiimist, kõik keeled on olemas, välja arvatud Horvaatia, Läti, Leedu, Malta ja keeli ja ma saan aru, et äh, Taani on ainult äh, passiivselt võimalik kasutada. niisiis, olukord on järgmine. vastavalt artiklile viiskümmend kolm reeglile äh, määrusest kaks tuhat kaheksateist murd seitseteist kakskümmend viis on ühine kokkulepe, see määrus sedastab, et ühine kokkulepe peab olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel. kui ühisele kokkuleppele ei jõuta, nii nagu sätestab see artikkel, siis peame läbi rääkima, aga vaatame kõigepealt, kas jõuame ühisele kokkuleppele. ja tuleme siis äh, sellisele äh, seisukohale, nagu hääletus peab olema. tegemist on elektroonilise ja salajase hääletusega. nii et palun elektroonilised hääletuskaardid valmis panna. ja ma selgitan teile. Teil on kolm tavapärast nuppu hääletamispaneelil ja, ei ja erapooletu. aga praegusel hetkel on olukord selline, et vasakpoolne nupp tähendab äh, härra Endre Zabot, keskmine nupp on härra Wojciech Fjodorovski jaoks ja parempoolne on Jan Padova jaoks. kas saite aru, küsib esimees? veel kord, vasak Sabo keskmine Vjevrovski ja parem Padova. nii et vaadake, et te vajutate õiget nuppu vastavalt oma valikule ja eelistusele. kui näiteks on võrdne häälte arv esimese koha kandidaatide vahel, arvestades, et meie peame ütlema välja oma eelistusjärjekorra, läheme meie järgmise hääletusvooru juurde nende kahe võrdse hääle saanud kandidaatide vahel ja meie eelistus eh, antakse edasi esimeste konverentsile, nii et kui on võrdne häältearv, tuleb teine voor. kui ei ole, siis arvestame lihtsalt eh, häälte arvu, mis iga kandidaat on saanud. kas saite asjast aru? hästi, nüüd lähemegi hääletuse juurde ja hääletamine on alanud Have you? Have you all? kas olete kõik hääletanud? E e e tuleb välja, et Rahvapartei leeris on üks hääl üle. nüüd on äh, asi õige ja hääletamine on lõppenud. vaatame. milline on tulemus? ma saan aru et kolm paremale, ütleb esimees. härra Padova on saanud kakskümmend viis ja härra Vivorovski kolmkümmend kuus häält ning härra Sabo kolm. seega on võitja selge. saan aru, et selline on olukord. niisiis äh, läheme teise hääletusvooru juurde. The next stage of course will be writing a letter järgmine faas muidugi on siis see, et me kirjutame kirja Euroopa Parlamendi presidendile ja esimeste konverentsile, et meie hääletustulemusest neile teada anda. nii et äh, siis äh, saame me vastavalt sättele ühisele kokkuleppele äh, oma positsioonis. aga nüüd läheme siis ECR fraktsiooni taotluse juurde. kas on ko midagi kodukorralist, palun, olge hea me ei näe praegu veel hääletustulemust, äh, vaid te lugesite seal lihtsalt. Äh, miks me ei näe ekraanil tulemust, palun? mõtlete seda hääletust, hääletustulemus on selge, ütleb esimees. Äh, number üks on meil siin kohe selge. keskmine nupp härra Vjevrovski, teine härra Padova ja kolmas härra Savo. asi klaar meil on järgmise päevakorrapunkti kohta küsimus. kes tahab küsida, palun? Teie. nii, palun, proua Riiva. aitäh teile. kõigepealt äh, tahaksime öelda et eh, see menetluse areng ei ole sobiv, eriti kui me mõtleme koordinaatorite kohtumise peale. koordinaatorite otsust tuleb arvesse võtta ja austada. Kataloonias ei ole äh, siin nimetatud terroristlikku organisatsiooni ja see, mida on öelnud äh, kohus, on äh, absoluutselt ebaõiglane käesolevas kontekstis, rahvusvaheliselt on sellele saadud kinnitus. see on väga selge näide, et RDR-i puhul me ei räägi terroristlikust tegevusest, me räägime siin väga erinevatest generatsioonidest, erinevast vanusest lastest, nii et palun, proua Riva kui te küsite midagi kodukorraga seotut, äh, ütleb esimees, siis te peate viitama konkreetselt, äh, millisest reeglist te räägite, see peab puudutama menetlust. Te ei saa siin teha mingisugust poliit-. voto, decir nuestro punto esimehelt kadus mikrofon. Ha disfrutado de un minuto para exponer su punto de vista, pero solo sugiero que cuando se levante la mano, I'm, I'm only suggesting that when it comes to a point of order, when it comes to a point of order, you actually make a point of order, which is calling our attention on. Te peate konkreetselt menetlusreeglile viitama, äh, mida meie komisjon peab järgima. menetlusest peab olema jutt, mitte sisulisest avaldusest te ei pea siin poliitilist avaldust mitte tegema, selle jaoks ei ole siin koht, vaid kodukorra reeglile palun viidata konkreetselt, palun. kas see sobib teile, küsib esimees. kas teil on midagi kodukorra kohta pärida? kõnelejal pole mikrofoni. Pero no convirtamos un tema de procedimiento en un debate sustancial. praegu on avatud uurimine, mis puudutab äh, selle konkreetse organisatsiooni suunal komiteed Vabariigi Kaitseks äh, tehtava uuring, uurimistegevuse kohta ja see on veel selgumata. aga hääletame palun siis, ütleb esimees, meil on väga selgelt siin asi äh, välja toodud. koordinaatorid teevadki ettepaneku, et lükkame tagasi ECR-i fraktsiooni ettepaneku, aga ECR-il on õigus see libe päevakorda ja hääletamisele panna. niisiis, hääletame palun äh, need teie hulgast, kes toetavad koordinaatorite soovitust mitte kaasata seda küsimust päevakorda, palun hääletage jah, pluss. Need, kes ei toeta koordinats-, koordinaatorite otsust, äh, nii nagu ECR-i äh, taotlus on, pange ei, miinus, nii et pluss või miinus, palun. või jääge erapooletuks <laughs> palun. kas saite aru? Madame Canco, is it a point of order? kas on midagi kodukorralt, palun küsida? jah, mul on küsimus, mina ei tea, kuidas siin pluss või miinus panna. palun selgitage, ma ei saa aru, mis siin kirjas on sellel paneelil. pluss on teie vasakul käel. keskmine on erapooletu. veel kord, pluss vasakul ja miinus paremal. ja erapooletu keskel kas saite aru? Now we vote. nüüd palun hääletame. hääletamine on alanud. Now the vote is closed. hääletamine on lõppenud. koordinaatorite otsust on toetatud ja nüüd ongi see lõpphääletus ka olnud. lõppmärkus minu poolt ütleb esimees, palun järgmised koosolekud teisel detsembril kell kolm, järgmisel nädalal, teisel detsembril, suur tänu ja kena päeva!